Denis Dormula. Ah oui, je vais, je vais ajouter que M. Dormula n'est pas là. Ouais. Voilà. Mm -hmm. Bonjour, chers collègues, je pense qu'on va commencer déjà. Euh, tout d'abord, je voudrais excuser notre président, M. kõigepealt ma tahaksin vabandada äh, meie esimehe äh, Claude Moraesi nimel, ta ei saanud täna osaleda tervislikel põhjustel äh, meil on ka muudatusi äh, päevakorras, me tahame lisada uue päevakorrapunkti seitse üks, mille raames me tutvustame edusammusid, mis on saavutatud kolmepoolsetel läbirääkimistel äh, süütuse presumptsiooni teemal ja õigus olla kohal oma kohtuistungil. Äh, et teatud aspekte tugevab ja tahame edasi lükata viienda punkti Eh, mis puudutas eh, arvamuste vahetust eh, Euroopa Liidu koostöö kohta Türgiga varjupaiga ja rande küsimustes, kuna härra Rööt reisib täna Türgi ja annab ülevaate sellest küsimusest meie järgmistel koosolekutel. ja siis on ka eelarvet puudutav päevakorrapunkt, mille me jätame välja kuna inimene, kes pidi selles küsimuses sõna võtma, äh, on, on probleeme lendudega. kui teil ei ole vastuväiteid, äh, loen päevakorra muudetud kujul vastuvõetuks. ma ei näe, et oleks vastuväiteid. ma tahtsin mainida asjaolu, et kahjuks täna ei ole meil tõlget horvaatia ja Walesi keelde. ja paar äh, aspekti ka teile teadmiseks raportööride nimetatud proua Mussolini on nimetatud raportööriks strateegilise koostöö teemal võitluses raskete kuritegude ja terrorismiga Araabia Ühendemiraatide ja Euroopa Liidu vahel. härra Lorenzo Fontana on nimetatud raportööriks teemal Äh, operatiiv- ja strateegiline koostöö Bosnia ja Hertsegoviina ning Europoli vahel. Äh, kuna on seoses proua Makoveiga muutused, siis äh, temale en-, endiselt, eelnevalt eraldatud teema on ümber nimetatud ja see puudutab ka Euroopa prokuratuuri ameti moodustamist. ja kolmas päevakorrapunkt, kas komisjon kiidab heaks koordinaatorite ettepaneku kolmekümnendal septembril kaks tuhat viisteist Korraper kiitis heaks muudatustest vastu võetud raporteid ja lihtsustatud menetluse raames artikli viiskümmend kaks äh, Euroopa Parlamendi kodukorrast liibe komisjoni poolt tehtud ettepanek, ettepaneku parlamendi ja nõukogu otsuse kohta, äh, millega tühistatakse mõningad äh, vabaduse, julgeoleku ja õigusruumiga seotud õigusaktid ja samuti ka politsei ja kohtualase koostöö aspekte äh, kriminaalmenetluses ja samuti teatud õigusaktid, mis on seotud politsei koostööga äh, kriminaalmenetluses. Äh, nende ähm, teemade raportöör oli Claude Moraes ja hääletus parlamendis toimub kahekümne neljandal novembril kaks tuhat viisteist. Äh, täna toimub hääletus ka kell kolm. palun äh, äh, võtke oma elektroonilised hääletuskaardid kindlasti kaasa. nüüd neljas päevakorrapunkt. <clears throat> Marta Sigoni poolne ülevaade, Marta Sigan vastutab ka üldasjade ja strateegia eest. härra Rüütel on meid teavitanud, et ta ei saa täna meie koosolekul osaleda, nagu ma teile juba ütlesin, kuna ta peab reisima Türki. ja nüüd annan äh, sõna proua Siganile. Äh, ta juba võttis sõna koordinaatorite koosolekul ja saab sõna nüüd. lugupeetud parlamendiliikmed, ma tahaksin tänada teid äh, võimaluse eest komisjonil arutada Euroopa rändetegevuskava meetmete rakendamisega seotud hetkeolukorda, arvestades viimaseid arenguid meie rändekriisis. Need arvnäitajad räägivad iseenda eest, me juba oleme alustanud nende faktide ja arvnäitajatega. üleüldine saabujate arv jaanuaris kaks tuhat viisteist on jõudnud seitsmesaja viiekümne tuhandeni. Äh, pärast rändetegevuskava vastuvõtmist käesoleva aasta keskpaigus oleme aktiivselt tegutsenud selleks, et koordineeritud Euroopa poolt reageerida põgenike mm, kriisile enne kui ma annan teile uusimat infot saavutuste kohta äh, selle tegevuskava rakendamisel, nii nagu see hetkel kehtib, tahaksin lisada paar sõna selle kriisi kohta kõigepealt tahaksin viidata geopoliitilisele kontekstile, mis on tegelikult praeguse kriisi üheks algpõhjuseks ja ma usun, et te kõik nõustute, et olukord Süürias ja Liibüas tõenäoliselt lähitulevikus ei muutu ega ei parane. mis tähendab, et see kriis ei ole lühiajaline, see ei ole lihtsalt äh, hädaolukorra põhine ja tsiviilelanikkonna äh, lahkumine Süüriast jätkub ja ka väljaränne Afganistanist tõenäoliselt suureneb, arvestades julgeolekuolukorda selles riigis. Äh, algselt äh, ähm, see kriis puudutas Vahemere keskpiirkonda äh, ja aastast alates on olnud umbes kuussada tuhat saabujat. tipp saavutati juuni ja juulikuus ja vähenemine algas augustis. põhilised rahvusgrupid olid eritrealased, nigeerlased, somaalid eh, ja sudaanlased. ja selles mõttes eh, tahaksin viidata Valeta tippkohtumisele, mis eh, täna algab, vabandust, homme algab ja ma olen üsna kindel, et see kahepäevane tippkohtumine annab piisava reageeringu ja toob kaasa ka käegakatsutavaid tulemusi koostöös Aafrika riikidega. nimetatud Valeta tippkohtumine on äärmiselt oluline kohtumine Euroopa Liidu ja Aafrika riikide vahel, kuid ma tahan rõhutada, et see ei ole pelgalt algus, selle aluseks on kontaktid ja mm, tegevused, mis meil on olnud Aafrika partneritega juba olemasolevate kahepoolsete protsesside ja piirkondlike protsesside raames, eriti Khartoumi ja Rabati protsessi raames, ega me ei alusta nullist, kuid äh, ma olen päris kindel, et see annab ka aegakatsutavaid tulemusi ja partnerluse vaimust kantuna me üritame välja tuua konkreetsed äh, projektid ja tulemused, mida me soovime saavutada järgnevate kuude jooksul, lähtudes meievahelistest suhetes no nagu te teate, kriisi kese on viimasel ajal äh, kandunud üle Vahemere idapiirkonda äh, ja aasta algusest on sealtkaudu saabunud umbes sada nelikümmend tuhat äh, sisserändajat. oma vastumeetmetes on komisjon, on spetsiaalselt võtnud vaatluse alla need kaks kriisikeset ja selleks on välja toodud ka vastavad teatised ja rakendusmeetmete paketid äh, mai lõpus ja septembri alguses Need erakorralised meetmed, nimelt inimelude päästmine merel ja saja kuuekümne tuhande inimese ümberpaigutamine, kui need vajavad rahvusvahelist kaitset ja seda Kreekast ja Itaaliast, need meetmed võeti kiiresti vastu. me oleme teid sellest informeerinud oktoobri alguses, kui meil toimus komisjoni äh, koosolek ja peadirektor Home äh, samuti andis oma teatise kahekümne kolmandal septembril ja oleme siis arutanud ka esmaseid prioriteetseid meetmeid. seega täna äh, ma tahan teid teavitada sellest teatisest, mis võeti vastu neljateistkümnendal oktoobril, äh, kus esitatakse edusammusid nende prioriteetsete meetmete rakendamise suhtes kui me räägime operatiivmeetmetest, siis kõige tähtsamad elemendid on need esmase reageerimise keskused ja kiireloomulised ümberpaigutused äh, kavad. ja äh, kahe nimetatud kava rakendamine on käivitunud äh, ja juba annab esimesi tulemusi, see on kriitilise tähtsusega samm selle kriisi ohjamisel. esmase registreerimise keskus Lampeduusas juba toimib ja täiendavad keskused luuakse veel Itaalias ja Kreekas, Kreekas Lesboses. Äh, üsna varsti see keskus hakkab toimuma ja luuakse ka vastavad võimalikkus, et ka te, neljas kohas veel äh, need äh, käivitada Samuses, Kossis ja Kiiases ja me loodame, et need hakkavad sajaprotsendiliselt toimuma novembri lõpus. kui me räägime kaasatud inimestest, sada viis inimest on ümber paigutatud Itaaliast ja kolmkümmend Kreekast seega see on äh, esimene samm õiges suunas, äh, kuid seda protsessi tuleb päris kindlasti kiirendada ja nende esimeste kogemuste alusel äh, on nüüd aeg ähm, käivitada ähm, täiemahuline etapp. me peame rääkima ka selle esimeste kogemuste põhjal välja selgunud äh, väljakutsetest, sest esimesel etapil me äh, tuvastasime ka teatud nõrkused, kuid need nõrkused on seotud asjaoluga, et tegemist on protsessi algusetapiga. Äh, me oleme saanud õppetunnid, me oleme välja selgitanud need probleemid, mis meil seisavad ja peame nüüd nendega tegelema ja pühenduma nende lahendamisele. millisest, millistest väljakutsetest ma räägin? kõigepealt registreerimine ja Eurodaki kasutamine Ida-Vahemere piirkonnas on olnud väga äh, aeglane äh, ja äh, teine element on varjupaiga tugiamet, taotluste on ainult nelikümmend kolme protsendi ulatuses reageerijad ja teine on siis varjupaiga taotlejate isikute äh, Äh, riikidega koostöö äh, esmase registreerimise keskuste käimapanemine lühi, äh, kiiresti on väga oluline ka selle mehhanismi tugevdamiseks ja ümberpaigutamise kava rakendamiseks. me loodame, et Euroopa Ülemkogu poolt kehtestatud tähtajad ja meie aktiivne tegutsemine koha peal on meile abiks selles ja võimaldab täiel määral käivitada nende reage-, esmase reage-, registreerimise keskuste äh, käivitamise aasta lõpuks, nii nagu Euroopa Ülemkogu on nõudnud. see on äärmiselt oluline sõnum ka teie jaoks, kuid me tahame minna kaugemale kui need äh, lühiajalised meetmed ja seetõttu oleme välja pakkunud äh, kriisipõhise ümberjaotamise mehhanismi, et läheneda sellele kriisile struktuurselt ja see samuti on vastuks teiepoolse taotlusele äh,. parlament on selle teema kaasseadusandja ja ma kutsun teid üles ar algatama arutelusid sellel teemal nii kiiresti kui võimalik mis puudutab teisi võimalusi liikmesriikide toetamiseks, sest oktoobri teatis lähtub septembrikuuse teatise ülesehitusest, ma tahaksin teile veel anda täiendavat infot liikmesriikide abistamise kohta ja siin ma tahaksin öelda, et me oleme kolmekordistanud oma kohalolekut merel oleme suurendanud Frontexi ühisoperatsioonide jaoks eraldatud vahendeid ja ma räägin siin Poseidon ja Tritoni nimelistest operatsioonidest, eh, kuna eh, vahendid on praegu eh, eraldatud lühiajalisteks vajadusteks, siis liikmesriike kutsutakse üles eraldama täiendavaid vahendeid nimetatud kahe operatsiooni jaoks. EUNAVFOR Med operatsiooniks Vahemerel siis oluline info selle kohta on, et nüüd on üle mindud selle operatsiooni esimeselt etapilt, mis keskendus infovahetusele ja andmete kogumisele, teise etappi. ja teine etapp tähendab avamerel ähm, laevade ja paatide kinnipidamist selleks, et äh, äh anda kohtu alla inimkaubitsejad. see on oluline et tagada Euroopa Liidu äh, varjupaiga ja rändepoliitika äh, usaldusväärsust ja mitmed ühisoperatsioonid viidi läbi aastal kaks tuhat viisteist. Itaalia osales kümnes tagasisaatmisoperatsioonis, Kreeka neljas tagasisaatmisoperatsioonis ja põhilised sihtriigid olid äh, Nigeeria, järgmine. E, aasta lõpuks e, komisjon tuleb välja ettepanekuga Frontexi õigusliku aluse muudatustega ja selle mandaadi laiendamisega, et toetada nii e, piirihaldust kui ka sisserändajate tagasisaatmist. Te leiate viidet selle kohta ka kommunikats-, komisjoni teatises seoses kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tegevuskavaga. nüüd ma tahaksin mainida äh, infot selle kohta, kuidas kulgeb koostöö kolmandate riikidega ja te olete teadlikud, et novembri, oktoobri alguses toimus, toimus kõrgetasemele konverents Lääne-Balkani marsruutide teemal, kus lepiti kokku praktilistes sammudes äh, partnerriikidega koostöö tugevdamiseks äh, nendel marsruutidel. ma arvan, et see kohtumine oli äärmiselt oluline kuna lisaks liikmesriikidele ja Lääne-Balkani riikidele osales, osalesid sellel ka Türgi, Jordaania ja Liibanoni esindajad. ja äh, äh suurem osa aruteludest ja deklaratsioonist on pühendatud konkreetsele toetusele äh, Jordaanile, Liibanonile ja Türgile äh, pagulaste äh, olukorra haldamiseks nendes riikides. Te olete samuti teadlikud, et oktoobri lõpus toimus ka lühiajaline tippkokkumine äh, äh, Lääne-Balkani marsruudi teemal äh,, kus keskenduti sellele, et see kriisikese on nüüd äh, nihkunud Vahemere idapiirkonda ja võeti vastu seitsmeteistpunktine tegevuskava, mille kiitsid heaks riigijuhid ja kus äh, sisalduvad ka kiireloomulised meetmed ning see käivitatakse üsna pea Äh, nende äh, operatiivse koostöö äh, konkreetsed tulemused on juba teada, meil on toimunud videokonverentsid kõikide riikide kontaktpunktidega, need toimuvad iganädalaselt ja meil on ka seiresüsteem sisserändajate voogude jälgimiseks, kas see toimib üks konkreetne punkt selles deklaratsioonis puudutas neljasaja politseiametniku saatmist Sloveeniasse, ka seda juba täidetakse. ja nüüd oleme jõudnud lõppsirgele kõikvõimalike Euroopa Liidu rahastamisvahendite allikate kaardistamisega ja sealhulgas ka rahvusvaheliste institutsioonide võimalustega, see, mis oleksid sobivad äh, nende vajaduste katteks. ma samuti tahaksin viidata sellele aspektile, mis on oluline selles deklaratsioonis ja puudutab ka Afganistani, Bangladeshi ja Pakistaniga koostöö tugevdamise kohta ja seda eriti ka tagasipöördumise, tagasisaatmise valdkonnas. eile toimus erakorraline äh, siseministrite kohtumine, kus äh, tehti kokkuvõtted viimaste nädalate sündmustest ja lepiti kokku äh, esmaste reageerimiskeskuste käivitamise kiirendamisest ja ümberpaigutamise äh, skeemi kiiremas rakendamises ja kutsuti üles liikmesriike täitma võetud äh, lubadusi ning toetama ka Frontexi ja Varjupaiga Tugiameti tegevust. eilsed järeldused on äärmiselt olulised, kuna saadi ülevaade olukorrast, kuid nii äh, keskenduti ka informatsioonistrateegiale, sellele, et on vaja tugevdada informatsioonistrateegiat äh, varjupaiga taotlejate, äh, sisserändajate ja inimkaubitsejate kohta ja on oluline, et sisserändajad informeeritakse nende kohustustest ja õigustest ja eriti kohustustest äh, äh, esimeses äh, saabumisriigis. me oleme käivitanud juba teabekampaaniad ja me hakkame edaspidi keskenduma äh, nendele kampaaniatele veelgi põhjalikumale. komisjon tegutseb ka selle nimel, et tugevdada koostööd Türgiga, kuid nagu ma juba mainisin, meie peadirektor on praegu osalemas Türgi missioonil äh, et kohtuda Türgi asepresidendiga ja on oluline, et hiljem saate korraldada ka kohtumise temaga, et saada ülevaate hetkeolukorrast. ma ainult lühidalt mainiksin ka rahalise toetuse aspekti, milline on olukord selles valdkonnas, laskumata üksikasjadesse. me võime seda arutada, te olete teadlik et meil on ka see tavapärane struktuuritoetuste süsteem, mis on ette nähtud meie rändefondi ja sisejulgeolekufondi vahenditest, äh, mis on üks struktuuriline lähenemine rahvusvaheliste probleemide lahendamisele, kuid see tähendab seda, et äh, on võimalik ka aktiveerida äh, hädaolukorra abivahendeid ja tõesti need arvnäitajad on väga suured ja me käsitleme kõiki neid taotlusi, mis meile esitatakse liikmesriikide poolt. hiljuti esitasime taotluse äh, Kreeka, Ungari ja Soome poolt. ja me praegu äh, hindame seda taotlust, mille suurus on umbes kolmkümmend üheksa miljonit ma mainiksin mainida ka seda, et on olemas liitumiseelse abi raames on ka teatud piiratud summad kandidaatriikidele ette nähtud ja siin ma viitan äh, Serbiale ja endise Jugoslaavia vabariigile ka Makedooniale ja selle vahendi raames on ette nähtud kümme miljonit nimetatud kahe riigi haldussuutlikkuse tõstmiseks ja kohapeal tegutsevate valitsusväliste organisatsioonide toetuseks. Äh, ja et anda täielik ülevaade kõigist nendest vahendeid, mida on võimalik kasutada äh, hädaolukordades, mainiksin ka kodanikukaitsemehhanismi. see ei kuulu küll meie peadirektoraadi volituste hulka, kuid see on äh, ühenduse vahend ja selle vahendi aktiveerimine äh, jätkub nende riikide suhtes, kes on seda taotlenud, äh, Serbia Hor, Horvaatia ja Sloveenia, ka Ungari varem, kuid Ungari suhtes see mehhanism ei ole enam aktiivne. rääkides rahalisest toetustest ja rahalistest vahenditest, mida kasutatakse, selle olukorra kergendamiseks, selleks on loodud ka sihtfondid, usaldusfondid, eriti konkreetselt mainiksin siis Süüria sihtfondi ja ka seda fondi, mis on ette nähtud Aafrika riikide jaoks, mis on samuti mainitud Valeta tippkohtumise raames ja Mm, see valeta kohtumine algab käesoleval nädalal Valetas, nagu mainitud. Need on vahendid, mis on olulised ja huvitavad mitte ainult seetõttu, et nende abil on võimalik eraldada teatud rahasummasid, kuid nad annavad avatud osalemiseks ka liikmesriikidele, kes saavad teha oma sissemakseid ja panustada nendesse. see on veel üks võimalus rahaliste vahendite su suurendamiseks, et seda olukorda lahendada kui me räägime Euroopa Liidu õiguse jõustamisest, siis me täna hommikul juba rääkisime sellest. Te leiate teatises ka lisa, kus viidatakse juhtumitele, mis on seotud varjupaiga andmise ja tagasisaatmisega ja ma tahan teile kinnitada, et mitte ainult kui aluslepingute äh, valvajana meie peadirektoraat püüab ära kasutada kõik meie käsutuses olevad võimalused ja vahendid et kaasa aidata selle rändekriisi lahendamisele. me kasutame äh, meile antud võimalusi selles valdkonnas ja me oleme äh, alustanud ka rikkumismenetlust ja püüdnud teha koostööd liikmesriikidega, et abistada liikmesriike. Äh, juba selle rikkumismenetluse algetappides me alati võtame ühendust liikmesriikidega Ähm, palume liikmesriikile esitada konkreetseid andmeid, ähm, käivitame dialoogi liikmesriikidega ja kui asjad ei kulge äh, seaduspäraselt, siis me rakendame neid menetlusi, mis on aluslepingutega ette nähtud. mis puudutab neid põhipunkte ja uusimat infot äh, nende teemade kohta seoses oktoobri teatisega, mis on jätkuks eelmisele teatisele, see ongi kõik, mida ma tahtsin sissejuhatuseks öelda ma tahan teid tänada teie mm, koostöö ja mm, tiheda osalemise eest ja ma loodan, et meil äh, tänu sellele õnnestub saavutada ka edu ka nende seadusandlike õigusaktide menetlemisel, mis äh, on juba äh, käivitunud ja need, mis on tulekul. me oleme teie käsutuses, et ära kuulata teie kommentaarid, mis on meie jaoks äärmiselt olulised, nagu me teame, teil on välja väga palju kontakte, äh, ka koha peal te olete külastanud mitmeid kohti, teil on vahetud kontaktid ja kui teil on lisateavet või teistsugune vaatenurk sündmuste käigule, siis ma tahan teile kinnitada, et kõik meie kolleegid annavad endast parima, et Äh, tegeleda selle kriisiga. ja väga sooviksid lahendada see kriis nii kiiresti kui võimalik, kui te teate, et tegemist ei ole tavakriisiga ja selle kriisi lahendamine nõuab rohkem aega. kuid me ei tohi taganeda sellest üldisest äh, lähenemisest äh, rändetegevuskavale, mis kiideti heaks mais. ma usun, et meie ühine töö ja see kogemus, mille me saame selle käigus, rikastab meid ja aitab meid meie tegevustes, et ka edaspidi selliseid rändekriise paremini ohjata äh, ja seda juba pikemas perspektiivis. ma soovin meile kõigile edu selleks ja äh, hea meelega kuulan ära nüüd teie küsimused ja kommentaarid, suur tänu! aitäh teile selle info eest, proua Sigan. suur tänu kõikide nende meetmete eh, tutvustamise kohta. nüüd kolleeg Demira, palun. suur tänu. suur aitäh, proua juhataja. ma kuulasin erakordselt tähelepanelikult nii teie edastatud teavet kui ka briefingut. mul on väga palju küsimusi, esitan ainult ühe. ma nagu ei tea, kas see oli niimoodi kavatsetud või et uudi-, kui seetõttu, et uudised pole eriti positiivsed, siis mina isiklikult pole midagi kuulnud sellest, äh, äh, mis puudutab uus ümberasustamist. ümberasustamit te rääkisite, aga uus ümberasustamisest ei rääkinud midagi. Te rääkisite võimalikest isikutest, kes saavad olema uus ümberasustajad. milline on um, uus ümberasustamise dünaamika, me räägime kahekümne tuhandest inimesest. ja sada nelikümmend tuhat, need on äh, kõik need uus ümberasustatavad Need on teoreetilised arvud, imaginaarsed. ma sooviksin teie poolt väga täpset kommentaari, ma vajan seda, ma arvan, et seda vajavad kõik. milline on uus ümberasustamise lõppsihtmärk? aitäh. Silvi Guillaume, palun, sotsialistide esindajana. aitäh nende täpsustuste eest mis puudutab rändetegevuskava. mul on hetkel niisugune tunne, et on hulgaliselt äh, instrumente, mis on käivitatud, kuid nüüd tuleb seda kõike ju rakendada. kuid millised on need konkreetsed väljundid ja tulemid sest ma arvan, et me olime nagu mõnda aega veidi oimetud, kuid äh, nüüd on vaja loomulikult leida rahalisi vahendeid, tahaksin siiski täpsemat ülevaadet selle kohta, ka komisjoni asepresident ütles, et see teave, seda kõike meile edastatakse ja et olukord on väga keeruline ja et probleemidega tuleb toime tulla. mul on neli täiendavat küsimust kõigepealt see puudutab esmase reageerimise keskusi. see on endiselt murettekitav. Te rääkisite täiendavatest meetmetest, selle kohta on ka teatises kirjalikke funkte, aga kuidas see kõik hakkab konkreetselt funktsioneerima? kuidas eh, ikkagi registreerimine toimub, kuidas nendes esmase eh, reageerimise keskustes toimub põgenike paigut-, elama paigutamine. seal vaatasin Prantsusmaa reportaaži, eh, kuidas see registreerimine toimub, kui ma asjast õigesti aru sain, toimib topeltregistreerimine, see Ungari variant esmasena ja siis järgneb mingi teine registreerimine või siis ka Kreekas, kes seda teeb, kas valitsusvälised organisatsioonid või riiklikud ametid, aga tegelikult meil on vaja ju täpseid andmeid eh, sellest eh, omada, see on oluline tuleviku seisukohalt. siis mul on küsimus, mis puudutab eh, riikidesse tagasisaatmist, te räägite, et Frontexi mandaati on vaja selles osas laiendada, kuid ka teie rääkisite, et vastav seadusandlus liikmesriikides vajab täpsustamist ja täiendamist, aga tegelikult ei ole ju teada, millised on meetmed ja milline peab olema nendele konkreetne seadusandlik vastus liikmesriikides. viimase küsimusena käsitlesite te seda, et on keeruline Äh, inimesi paigutada, äh, kuivõrd on riike, kes ei soovigi kusagilt inimesi vastu võtta. nüüd aitäh! aitäh, mul on väga hea meel, et me saame arutada nende küsimusi teiega, isegi kui meil on praegu väga keerulised ajad, et kõigepealt siis ka Euroopa Liidu usaldusväärsus, siin on tõesti usaldusväärsus sattunud küsimuse alla ja, ja ka see inimeste hulk ümberpaigutamise mehhanismi all on äh, tõesti väga väike, naeruväärselt väike. mina sooviksin teilt küsida, et miks see olukord selline on, mis põhjustab neid viivitusi ja, ja miks liikmesriik jällegi ei saa hakkama oma kohustuste täitmisega, need kohustused, mis ta endale võtnud on? ja mida komisjon kavatseb teha selleks, et ümberpaigutamise mehhanism tõesti hakkaks korralikult toimima? Rootsis, nagu te teate, neil päevil meile jõuab vägagi arvukalt pagulasi ja seni on meile saabunud sada üheksakümmend tuhat pagulast. see on sada kuuskümmend tuhat rohkem, kui meie proportsionaalne osa peaks olema niisiis, olukord ei ole mitte vastutuse mõistlik jagamine liikmesriikide vahel ja mina sooviksin komisjonilt teada, et milliseid samme te nüüd võtate eh, selleks, et eh, arvestada ka Rootsi taotlusega, mis puudutab ümberpaigutamise mehhanismi so osalemist ja et aidataks ka Rootsist eh, inimesi ümber paigutada teistesse liikmesriikidesse, nii et see, need on need küsimused, mida minu koduriigi kodanikud eh, meile esitavad ja mina sooviksin tõesti teada ja saada teilt ka vastust eh, selle kohta, et millisel seisukohal on komisjon praegu, kui kaugele te olete jõudnud nende küsimustega. aitäh, proua Vikström ja nüüd proua Ferrara. Grazie Presidente. Sì, sicuramente... aitäh, eh, proua juhataja. me oleme kaugel eh, kõigi nende algatuste rakendamisest, mida komisjon meeldi sooviks rakendada. kõik asjad ei kulge suunas, milles soovitud. me, on vaja ka Dublini osas täiendusi teha, muudatusettepanekuid teha, on tehtud teatud ettepanekuid, kuid me, need ei ole sellesuunalised, mida me ootasime. siis on riigid, kellele langeb tegelikult põhiline koormus ja nii arvuliselt kui ka kohustuste poolest paljud liikmesriigid on skeptilised. on hea, et üldse mingeid ettepanekuid tehakse liikmesriikide poolt, kuid vaatamata sellele on skepsis siiski veel valitsev. Mm, e, riigid on skeptilised lahenduste osas, aga samuti ka ümberjagamise osas liikmesriikide vahel. suur aitäh, proua Ferrara, proua Maier, palun. kriisis aitäh, me nüüd äh, täna räägime sellest, kuidas äh, Euroopa Liit tegeleb äh, pagulaskriisiga ja ma näen siin ainult ühte järeldust, et meil ei ole mingit vastust. meil on olnud küll tippkohtumisi olnud viimastel kuudel, aga need on põhjustanud ainult veel rohkem kaost, rohkem pagulasi ja eilsetest numbritest me näeme, et ränne, rändefoog on tegelikult suurenenud ja pagulaste hulgas võib olla ka terroriste ning äh, selle kriisile lõpp ei paista veel silmapiiril olevat, nii et see ka näitab, et tegelikult otsused ei saa tulla äh, bürokraatidelt, kes ei ole valitud oma ametikohale. see tähendab, et meie pankrotti. sisseränne ja ränne üldse on liikmesriikide pädevused ja seetõttu Euroopa institutsioonid peaksid oma käed eemale hoidma sellest ja ma sooviksin ka teada, mis saab Türgis, Türgis toimuvatest läbirääkimistest, kas te saaksite meile rääkida ka sellest, milline olukord seal on, mis on nende läbirääkimiste ähm, praegu kõige olulisem, mis seal mängus on ja millised võivad olla potentsiaalsed tulemused? ja nüüd veel üks küsimus, ähm, Kreekast, Itaaliast tuleb väga palju pagulasi, kes tegelikult ei täida ümberpaigutamise jaoks vajalikke kriteeriume, nii et äh, kuidas nad saadetakse tagasi oma päritoluriiki kolmandasse riiki? neli. proua Spinelli, palun. aitäh, proua juhataja. kui ma tahaksin öelda midagi esmase reageerimise keskuses, siis sellega, nendega seonduvad väga tõsised probleemid ja olukord on väga tõsine ja kon-, komisjon peaks pöör-, sellele ka oma tähelepanu pöörama komisjon väidab, et meetmeid on rakendatud, lubatud meetmed on käivitatud, käivitatud riigis, mis on migratsioonisurve all, kuid on komisjonipoolseid eeldusi, mis välistavad olemasolevate rahaliste vahendite kasutamise. milliseid eeldusi komisjon näeb? komisjon ei ole valmis teostama ettemakset toitlustamise, vastuvõtukeskuste koristus- ja puhastamise osas. kui komisjon äh, nüüd pärast kõiki neid kokkuhoiumeetmeid Kreekes, Kreekas sellist asja eeldab, siis minu meelest on see Kreeka olukorra äh, teravnemisega Kreekas. Kreekal ei ole võimalik äh, ilma äh, nende kulutuste eelneva kinnimaksmiseta oma riigieelarvest neid kulutusi kandma kas ei oleks ometi võimalik avada niisugune pangakonto, mille, millelt saaks Kreeka neid rahalisi vahendeid ka kasutada. loomulikult komisjon võib neid kulutusi ka kontrollida, kuid tegelikult peaks siiski neil olema võimalus kusagilt rahalisi vahendeid saada, proua Tsigan ma tahaksin saada väga täpset vastust sellele küsimusele. see puudutab seega esmase reageerimise keskuse finantseerimist. Need esmase keskuse reageerimise keskused Itaalias. komisjon soovitab liikmesriikidel saata eksperte nendesse keskustesse ja väidab, et sellised eksperdid peaksid olema käepärast ja nad peaksid olema võimelised pikaajalise külalisametnikuna tegutsema. proua Tsigan, ma tahaksin teilt ja komisjonilt küsida, selline pikaajaline külalisametniku staatus, kas see on kooskõlas nende reageerimise keskuse ajutise iseloomuga. kas see on kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga? kui kaua need kiireloomuline olukord kestab, kui see kestab kauem kui nõnda öelda lühikest perioodi, siis muutuvad need keskused ju kestvateks pikaajalisteks keskusteks ja neid ei ole loodud ainult hädaolukorra tekkimise tõttu, kui tegemist on tõepoolest hädaolukorraga, siis tegelikult äh, langetab komisjon otsuse ise selle kohta ja teeb selle ilma parlamendi kaasamiseta, kuidas nii? aitäh, kolleeg Spinelli, kallid kolleegid, palun pidage kinni kõneaegadest ja nüüd annan sõna järgmisele kolleegile. aitäh, ütleb kolleeg Jimenez Becerri. mõningates momentidel juba peatuti, kuid ma tahaksin täiendavalt öelda järgmist. mis puudutab põgenike registrit, meil oli väga palju uudiseid selle kohta, et paljud põgenikud äh, peavad andma sõrmejälgi selleks, et neid registrisse kanda. ja et see on kooskõlas vastava põgenike seadusandlusega. nüüd aga on loodud esmase reageerimise keskused, kuhu tuleks jääda vähemalt kaheksaks kuuks ja seejärel kavatseks need keskused sulgeda. kuid siit tekivad probleemid, proua Ferrara käsitles juba seda Kreeka ja Itaalia saaks, saavad siis olema need, kes kannavad kõikide nende keskustega seonduvad raskused ja neid on vaja ju ometi toetada, kui me tahame tõesti olla ka tegevalt solidaarsed, mitte ainult sõnades. Neid on vaja majanduslikult toetada, seda peavad tegema teised liikmesriigid ja siis ümberasustamine, ümberpaigutamine teistesse riikidesse, see toimub ju väga aeglaselt. minu arvates oleks väga oluline mõelda selle üle, mis saab esmase reageerimise keskusest, mida te kavatsete peagi sulgeda, mida me nende põgenikega siis peale hakkame, kui ilm läheb väga rängaks siis näeme veel kohutavamaid pilte, kui me siiani juba näinud oleme uh,. Merci, madame la president uh,. Quatre question puisque le, le.... kolleeg Depri, aitäh, mul on neli küsimust, sellepärast et palju aega meil ei ole. eelmisel nädalal ma nägin, et komisjon ametlikult neid andmeid ei kinnitanud, et et äh, kolm miljonit pagulastaotlust äh, nähakse ette ähm, aastaks kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist. millel rajanevad sellised prognoosid, kas teil on mingisugused teised stsenaariumid veel ka olemas? nüüd äh, esmase vastuvõtukeskused, siinkohal ma lähtuksin ühest küsimusest, mis juba esitati, nimelt teave, mis meil olemas on, ütleb, et paljud pagulased tegelikult keelduvad registreerimisest esmase vastuvõtukeskustesse, mida siis nende inimestega tehakse, mis neist edasi saab? milline, millist poliitikat siis kohaldatakse selliste pagulaste puhul? Te küll vist ütlesite seda, aga ma ei saanud õigesti vist aru, äh, kellele see adresseeritud oli millised äh, riigid siis vastutavad pagulaste äh, vastuvõtu eest või mille eest need riigid vastutavad, siin räägiti ka liikmesriikidest, kes peaksid osalema mehhanismis, aga liikmesriigid eh, ei soovi oma finantse, finantsidega panustada. ja ma sooviksingi teada, kuidas eh, neid fonde üldse rahastatakse, sellepärast et need on ju ka olulised instrumendid ja me peaksime saama ka teiste riikide või ka erasektori eh, vahendeid kasutada nüüd edasi millal te kavatsete uue õigusliku aluse välja pakkuda ka Frontexi jaoks, sest et ma saan aru, et siin on tegu kahe aspektiga, kui ma teist õigesti aru sain, te soovite mandaati laiendada Frontexi puhul ja samuti ma saan aru, et Frontexi roll peaks esmase vastu, vastuvõtukeskustes suurenema ja teine asi puudutab siis ähm, tagasisaatmist, nii et millal te kavatsete need äh, õigusakti ettepanekud teha? aitäh, härra Debre. proua Skakeler. ta oli ka raportööriks ümberpaigutamise puhul, aitäh härra Debre just küsis, et mis saab nendest inimestest, keda, kes ei soovi ennast registreerida lasta, et tegelikult on hoopis vastupidi asi, et inimesed tegelikult seisavad järjekorras selleks, et registreeritud saada, aga selleks ei ole lihtsalt piisavalt võimekust nendes keskustes, nii et kõik soovivad tegelikult saada registreeritud, aga küsimus seisneb just selles, et kuidas seda korraldada. ja nüüd see probleem. see on õige see on õige, inimesed üritavad igal pool saada registreerituks, minge vaadake ise. Te näete, kuidas inimesed ise meeleheitlikud üritavad saada, jõuda esmase vastuvõtukeskustesse selleks, et lasta ennast registreerida, aga kogu see protsess on aeglustunud ja, ja seetõttu nad ei saa ennast lasta registreerida. ma ei tea, kas mind tõlgitakse valesti või te saate minust lihtsalt üldiselt valesti aru nüüd miks inimesi ümber ei paigutata, tähendab, on seotud ühelt poolt äh, äh, liikmesriikide poolsete äh, kohustuste andmisega, nii et näiteks Saksamaa on pakkunud kümme kohta, et kui tegu on kaheteist inimese, liikmelise perekonnaga, siis loomulikult ei saa neid ju ümber paigutada pagulaste prioriteetidega ei arvestata, nii et liikmesriikidel läheb väga kaua aega otsustamaks, kas nad mingi konkreetse isiku ümber paigutavad, mitte. ja kuidas te siis kavatsete mida siis, kuidas te kavatsete siis tegeleda inimestega, kelle kohta isegi ei tea, millal ta ümber paigutatakse, kuhu, kuhu kauaks ja nii edasi. ja me sooviksime komisjonilt teada, et mm, mida te arvate mm, sellest, et pagulastel oleks võimalus ka täiesti õiguspäraselt ja turvaliselt Euroopa Liitu siseneda, sellepärast et me näeme, et inimesed iga päev kaotavad elu, üritades Ehm, jõuda Euroopa Liitu. nüüd, mis puudutab Frontexi, Frontexi vahendeid, siis me näeme, et ehm, Frontex on kasutanud vahendeid ehm, rohkemate aluste ja personali värvamise jaoks, aga kindlasti mitte päästmisoperatsioonide jaoks. nii et lõppude lõpuks Frontex lihtsalt palub, et inimesed tagasi võetakse. aga see ei ole see, milleks me Frontexile raha andsime nii et seda ei kasutata ähm, ähm, päästeoperatsioonideks neid vahendeid, vaid äh, piiride kindlustamiseks. aitäh ja nüüd kolleeg Vindberg, palun. aitäh. aitäh, proua esimees, ma pean ütlema, et ma olen tõesti väga mures oma koduriigi Rootsi pärast proua Wikströmi juba ütles, et üheksakümmend tuhat pagulast on jõudnud ähm, Rootsi ja Rootsi peaminister on nüüd Euroopa Liidult äh, palunud, et viiskümmend tuhat pagulast tagasi võetakse, aga see on ju täiesti pateetiline, et ma ei soovi siin Euroopa Liitu süüdistama hakata, et loomulikult Rootsi peab ka siseriiklikul tasandil midagi ära tegema ja õnneks üks äh, osapool soovib jälle piirikontrolli sisse seada, aga kuna äh, Dublini otsus ei, äh, ei toimi, siis olukord tegelikult on täiesti problemaatiliseks muutunud. nii Rootsi oli ka esimene riik, kes üheksateist pagulast ümberpaigutamise mehhanismi raames vastu võttis, see on ka naeruväärne muidugi. ja mis saab aga nendest inimestest, kes sellest kvoodist üle jäävad, kas nemad siis peavad, saavad ise otsustada, kuhu riiki nad lähevad, lihtsalt rändavad riigist riiki, kas selle üle on ka juba räägitud? nüüd siin räägiti ka fondidest, ka fondides ei ole piisavalt raha. aga kuidas liikmesriigid panustavad nendesse fondidesse, et kas tõesti need liikmesriigid, kes peavad äh, hakkama saada selle äh, rändesurvega, äh, kes on niigi juba põlvili surutud, kas nemad peavad tõesti hakkama ka nendesse fondidesse veel panustama, ei, ma arvan, et me peaksime selle olukorra veel kord läbi kaaluma ja vaatama, kes vajab abi, kes vajab toetust äh, selleks, et äh, rändevooga hakkama saada. kas te olete kaalunud seda, kuidas äh, selle probleemiga hakkama saada? Adra, sooviksin protestida selle vastu, et mina saan sõna peale Rootsi paremäärmuslasi ja mina olen ühe kõige suurema fraktsiooni liige siin Äh, kojas ja ma ei saa aru, miks ma pean pea, pärast kõiki äärmuslasi alles sõnasema. nüüd kõigepealt ma sooviksin tõesti tänada ähm, komisjoni tehtud äh, töö eest ja võetud kohustuste eest pagulaskriisi haldamiseks ja tõesti ka härra Juncker on väga palju teinud äh, selleks, et näidata, millised on liikmesriikide võetud kohustused ja millised on puude, puudujäägid meetmete kohaldamise osas ähm, ja on sada kuuskümmend tuhat inimest, peaksid käima ümberpaigutamise mehhanismi alla ja paljud neist siis ka pidi ümber paigutatama Itaaliast Rootsi. tegu on erakorralise olukorraga. ja maailmas iga õhtul jõuab ronge pagulastega ja ja Rootsis jõuab ka kõige rohkem saatmat, saatjate alaealisi ja, ja nende vastuvõtule kaasneb veel lisakoormus ning äh, meie ametnikud ei saa enam hakkama ja loomulikult äh, meie valitsus on palunud abi, võtnud oma vastutuse selles osas, aga äh, on täiesti arusaamatu, miks kõik need lisameetmed, mida komisjon on paika pannud, puudutab ainult äh, äh, piiririike ja transiitriike. me teame, et äh, Dublini määrus ei toimi ja, ja me teame, et esimese sisenemise riigid pagulasi ei registreeri, sõrmejälgi võetakse ja seega Rootsi on nüüd esimese sisenemise riik ja ka sihtriik ja seetõttu meil on selline topelt äh, väljakutse, et ühelt poolt siis surve meie piiridele ja teisalt äh, surve meie tööturule, elamuturule ja loomulikult ka äh, haridusvaldkonnas on tekkinud surve. nii et küsimus komisjonile, kas te kaalute ka Rootsi kaasata sellesse ümberpaigutamise mehhanismi, mis hõlmab sada kuuskümmend tuhat Äh, inimest, isegi kui Ungar ei soovi osaleda selles ja kas te kavatsete Rootsi hõlmata sellesse ümberpaigutamise mehhanismi, kas te kavatsete esmase vastuvõtu keskuseid avada ka äh, Rootsis ja kas te olete ette näinud ka lisameetmeid äh, seoses saatjate alaealistega ähm, ka kaasneva lisahalduskoormusega ja ja nüüd, mis puudutab seda ähm, pitsapräänikusüsteemi härra Juncker mainis täiskogul, et Eurotsooni riigid peavad üles näitama lisapingutusi, tegema lisapingutusi pagulaskriisi haldamiseks, nii et meil peaks olema stabiilsuspakti eh, paindlik tõlgendamine, aga mis saab teistest mitte Eurotsooni liikmed, eh, liikmetest, kas on tegu diskrimineerimisega, see tähendab seda, et kas ainult Eurotsooni riikidel, euroala riikidel on eh, siis ebaproportsionaalne rändesurve, mis saab teistest riikidest? millised on need stiimulid mitte euroala riikidele, selleks et nemad võtaksid ka pagulasi vastu, varjupaigataotlejaid vastu või kes juba võtavad suurel hulgal varjupaigataotlejaid vastu. ja proua esimees, kas komisjon saaks meile öelda ka, kas te kavatsete avaldada ka, ka andmeid et ähm, kõikide eh, erinevate ressursside ja tehtud jõupingutuste kohta, mis puudutab ka inimeste tagasisaatmist erinevatesse kolmandatesse riikidesse, vastus on aitäh. proua Korotsavi, te rääkisite küll kauem kui keegi enne teid. annan sõna järgmisele kolleegile, suur aitäh, ütleb. aitäh, härra Koljo, kõigepealt ma olen nõus selle mõttega mida kolleeg Sügan meile ütles, et jah, me peame tõesti lühiajaliste meetmetega praegust olukorda äh, lahendada üritame, aga me ei tohi ka unustada pikaajalisi meetmeid praeguses olukorras. ja ma sooviksin ka rõhutada seda, mida siis Silja Vikström ütles, et, et äh, see parlament ja mina ei mõista seda, et liikmesriigid räägivad nii palju meie äh,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 saame siis panustada piirivalves, kui me piisavalt ei pi-, äh, panusta piirivalvesse, siis kuidas me saame ümber paigata kuuskümmend tuhat inimest? ja on ka probleeme ümberpaigutamise mehhanismi meetoditega. näiteks minu koduriigis paljud vabaühendused on äh, loonud võrgustikke nende inimeste vastuvõtmiseks ja nüüd kõik on olemas, aga pagulased ei saabu ja seetõttu on tekkinud selline hüljatuse tunne ja jääb mulje, et Euroopa ei toimi ja see on see, mis mulle muret tekitab. neli lühikest küsimust. kõigepealt, mis puudutab esmase vastuvõtukeskuseid? ainult siis, kui Kreeka, Itaalia esmase vastuvõtukeskustes on e-, EASO ametnikud, et need hakkavad, kas see on siis seotud sellega, et ametnikke ei ole? nüüd kahekümne üheksanda oktoobri ja neljanda novembri vahel nelikümmend tuhat inimest jõudsid Kreekasse. see on rohkem kui kuus tuhat inimest äh, keskmiselt päevas. kas äh, praegune esmase vastuvõtukeskus äh, saab nii paljude inimeste kontrollimise ja registreerimisega hakkama? kolmas küsimus. nii palju, kui mina tean, on ka üks katseprojekt käivitatud Kreekas, mis on seotud ka pagulaste vastuvõtmisega, kas te oskate rohkem selle kohta öelda ja kui paljud äh, inimesed siis tegelevad selle kiire, kiirema registreerimise menetlusega ja nüüd edasi, siin räägiti ka juba tagasisaatmisest, äh, naasmisest ja komisjon äh, siis ka räägib sellest ettepanekust, mis puudutab Frontexi volituste laiendamist. aga oluline on see, et need tagasisaatmise lepinguid äh, ka jõustataks. et kas komisjon on siin ette näinud ka äh, lisaabi selle äh, liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel, aitäh ja nüüd kolleeg Ala Au. It is said in the fresh council statement äsja on nõukogu teatis äh, muude asjade seas, seda tuleb selgelt selgitada sisserändajatele, et nad peavad registreeruma esimeses saabumise riigis ja et neil pole õigust valida äh, liikmesriiki, äh, kes nende taotlust läbi vaatab. see on huvitav küsimus, mida see praktiliselt tähendab? mida peaksid liikmesriigid tegema kui sisserändajad ei registreeru esimeses saabumise riigis. on toimumas ka teine edasirände laine eh, Saksamaal ja Skandinaavia riikidesse. kas Rootsi peaks keelduma vastu võtmast taotlusi Taanist saabuvatelt inimestelt, kas Soome peaks keelduma vastu võtmas taotlusi eh, kümnetelt tuhandetelt inimestelt, kes tulevad Rootsi kaudu? hetkel neid taotlusi menetletakse ja tundub mõttetu äh, rääkida sisserändajatele eksisteerivad mingid reeglid, kui tegelikkuses neid ei ole. millise on, milline on teie seisukoht selles küsimuses? suur tänu ja nüüd proua Björk. Eh, eh. aitäh, püüan olla vähesõnaline, mul nii paljut on juba öeldud tahaksin rõhutada seda, mida ütles proua Spinelli Kreeka kohta, rahad ei jõua kreeklasteni, olukord on väga tõsine ja sel on ebapiisav, kui komisjon ütleb jah, me oleme otsustanud, et raha hakatakse maksma, aga raha ei ole seal, kus seda vaja on. inimesed külmetavad, nad saavad märjaks, nad haigestuvad ja nii edasi. nüüd, mis puudutab Frontexit, nii nagu ütles ka kolleeg Ska Keller, Eh, me oleme kuulnud, et inimeste päästmiseks mõeldud täiendavad eh, vahendid on need, mida kasutatakse, tegeldakse inimeste eh, kodumaale tagasisaatmiseks, me tegelikult ühelt poolt soovime inimesi päästa, kuid tegelikult peavad nad Vahemerel oma huku leidma. ja kui rääkida esmase vastuvõtu keskustest, siis ma tahaksin teada, kuidas äh, nad hakkavad pikemas perspektiivis toimima, siis me arutasime ka eelarvelisi, eelarvevahendite küsimusi ja andke andeks, läbipaistvus tegelikult puudub, me ei tea, kuhu need rahalised vahendid liiguvad. me ei tea, milleks raha kasutatakse, repressiivseteks meetmeteks, piirikontrolliks koolituseks, erinevate rändusega tegelevate ametnike koolitamiseks kolmandatesse riikides, aga andke andeks, kuhu, kui palju, kas me kulutame raha mitte ainult rändluse toetuseks, vaid ka integratsiooniks, see ka meie rootslastena kus elatustase on suhteliselt kõrge, elanikkond on väga solidaarne e, e, saabujatega, loomulikult on poliitilisi jõude, kes on ka nende vastu, kuid ehkki meil ei ole e, ebakindlust selles osas, et me asjaga toime ei tule, toime küll, kuid me vajame selgesõnalisi sõnumeid, pikaajalist poliitikat, mitte mingeid äh, lühiajaliselt piiratud äh, elamislube, mis ootamatult lõpevad. ja ma tahaksin küsida komisjonilt, kuidas toimub koostöö erinevate ÜRO vastavate agentuuridega, kas seda koostööd on edendatud? ÜRO omad on ju ammu näidanud, et on suutelised äh, sellises olukorras tegutsema. aitäh proua juhataja ütleb kolleeg Zdechovski. aega on vähe üt- ja sellepärast tahaksin siiski esitada küsimusi, mulle on väga olulised. miks me tegeleme ainult Itaalia ja Kreekaga dokumentides, olukord on hoopis teistsugune kui dokumentides kajastatud, see dokumendid peaksid puutuma ka teisi riike peale Kreeka ja Itaalia aktuaalset olukorda, et need dokumendid ei peegelda mitte üks raas. räägitakse mitte jõudlusorganisatsioonidest, kes tegutsevad Afganistanis. Nad teavatasid, et seitsekümmend tuhat afgaani hakkas liikuma Euroopa suunas. kus on reaktsioon sellele protsessile? inimesed tunnivad olukorra keerulisemaks muutumist Türgis, aga ka Türgi-Itaalia piiril, aga ka Ungaris, Sloveenias ja nii edasi. kõik need dokumendid peaksid siiski kajastama aktuaalset olukorda, tegelikku olukorda erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides, meil on tarvis tingimata vaja rakendada eh, mm, põgenike ümberpaigutamise mehhanismi, sest eh, praegune mehhanism on ebapiisav. põgenikke tuleb järjest juurde, jah, me ei tea ka, millised saavad olema tulevased parameetrid, samuti peaks komisjon selgitama, kuidas minna edasi selleks, et Saksamaa ja Rootsi ja nendes riikides sotsiaalsüsteemid tuleksid olukorraga toime. ja viimaseks, milline on läbirääkimiste seis Türgiga, kas Türgis on äh, tuvastatud inimkaubitsejaid, meie andmetel on kuskil viisteist tuhat inimest, kes sellega äh, rikkaks saavad. siis ma, ja siis ma tahaksin teada, mis asi on äh, kindel või ebakindel lähteriik, näiteks Saksamaal on kohtuid, kes leiavad, et Saksa, et Kreeka on niisugune ebausaldusväärne koht meil on tarvis vaadata, millised on erinevate riikide süsteemid ja seda, et nad toimiksid ja ma võin teile kinnitada, eh, et teatud riigid väldivad esmase vastuvõtukeskusi ja teatud põgenikud väldivad neid, aga sellepärast, et nad, neil on väga suured šansid mõnes teises liikmesriigis eh, saada eh, varjupaiga taotlejale eraldatud võimalused. suur aitäh! ja nüüd palun proua Julie. suur tänu ja te, ma tahaksin kuulda komisjonilt vastust kahele konkreetsele küsimusele. viimase kolme aasta jooksul äh, olen veetnud pikki äh, kuid Afganistanis, Kabulis ja ma tahan saada kinnitust sellele, et afgaanid saadetakse tagasi lähtudes sellest, et Afganistan on turvaline päritoluriik. tuleb äh, mõista, mis juhtub, äh, kui afgaanid saabuvad lennukitega äh, Saksamaal Saksamaalt äh, või Ühendkuningriigist äh, maanduvad Kabulis, neil on väga vähe raha, äh, suurem osa nendest on pärit Jalamabadist ja teistest kohtadest, mitte Kabulist, ja sealsed teed ja marsruudid ei ole üldse turvalised, kommunikatsioonivahendeid on vähe ja paari päeva pärast nad satuvad Talibani võrku, kes neid värbab. ja Äh, parem käsi ei tea, mida vasak käsi teeb. me oleme kaua oodanud, kuid ei ole tähele pannud, et noored mehed, kes saadetakse Afganistani tagasi, satuvad Talibani mõju alla. ja ma tahan kuulda, et komisjon ei soovita nõukogul äh, Dublini süsteemi menetluste taaskasutusele võtmist ja inimeste tagasisaatmist Kreekasse Äh, Kreeka ei ole saanud neid rahalisi vahendeid, mis talle oktoobriks lubati ja sinna on saabunud peaaegu iga päev viis tuhat sisserändajat, sada viiskümmend tuhat kuu jooksul, oleks ju naeruväärne, kui hakatakse ähm, rändajaid Kreekasse tagasi saatma ja seda Dublini äh, määruse sätetest lähtudes. suur tänu ja järgmine sõnavõtja. konkreetne küsimus härra Ju-. mul on kaks konkreetset küsimust, esiteks. kaks konkreetset küsimust, esiteks, miks on illegaalse sisserände ja inimkaubitsemise vastu võitlemine käivitunud nii aeglaselt, see pole ka väga tõhus ÜRO vastav resolutsioon kaks tuhat nelikümmend räägib sellest, et Mahemere idaosas on eriti keeruline olukord ja selle ja siin sellega seoses nimetatakse ka Liibanoni. on ju tõepoolest väga ohtlik, et niisugused kuritegelikud võrgustikud tegutsevad ja nad tegutsevad muuhulgas ka Türgis. seega juba võetakse luubi alla ja kasut-, vaadeldakse võimalusena ka Äh, Musta merd. Jean-Claude Juncker Euroopa äh, Liidu ees esinedes, äh, Euroopa Parlamendi ees esinedes rõhutas, et nõukogu ei ole siiani pööranud nendele keerulistele olukordadele piisavalt tähelepanu tegelikult on ju teada, kus niisugused kuritegelikud võrgustikud on kõige aktiivsemad. viimased kohtumised Äh, Türgiga on näidanud või vähemalt selles osas, mis nendest kohtumistest avaldati, näitavad, et neid küsimusi ei ole arutatud ka Türgiga. meie reaktsioon vägivalla suhtes, meie reaktsioon kristlaste aadressil toime pandud vägivalla suhtes on ebapiisav ja massiteabevahendid on äh, vaikinud äh, äh, niisugused asjad olematuks ja avalikust ruumiks, avalikus ruumis ei ole niisugustele uudistele kohta millegipärast. samuti ka samal ajal pööratakse tähelepanu hoopis teistsugustele uudistele, mis on teisejärgulised Äh, vähem ka, äh, vähem peaks olema pööratud tähelepanu konvertiitidele ja nendega seonduvatele nähtustele. minu meelest on tarvis võidelda salakaubitsejatega ja teisalt äh, on vaja pöörata suuremat tähelepanu eh, kristlaste aadressil toime pandud vägivallaga nende te teel Euroopasse või eh, põgenikelaagrites. proua Eržea, palun. jah, ma arvan, et eh, rändeteede trasse ei arvestata piisavalt me kuulsime põhjalikult La Valeta tippkohtumisest, kus kavatsetakse arutada neid rändemarsruudi täpsemalt. endiselt tegeldakse olukorraga Itaalias või Itaaliasse või sellega, mis toimus, mis leidis aset möödunud aastal, aga sellel aastal on hoopis teistsugused arengud eh, ja praegusel hetkel on põhirändemarsruudiks teekond üle Kreeka. ma ei arva, et siin ma-, mängib nii suurt rolli Türgi, me peaksime tegelikult selgitama endale seda, milline on tegelik olukord Süürias. kas komisjon on teinud vastavasisulisi, vastavasisulise analüüsiga? ja nüüd põgenike küsimus. põgenike küsimus, mis saab neist pärast registreerimist? jah, on inimesi, kes lasevad ennast kiiresti registreerida, tahavad kiiresti olla registreeritud ja neile meeldib, kui neid vastuvõtukeskustes registreeritakse, sest neil siis nagu justkui lubatakse midagi, aga on inimesi, kes ei ole üldse huvitatud nendes esmase vastuvõtukeskuses registreeritud olla. me peame seda kõike arvestama, sest me teame, et olukord on keeruline, kuid kui me räägime esmase vastuvõtukeskusest ja muudest sarnasest, siis me peame tagama seda, et ei tekiks täiendav ebavõrdsuse olukord ja, ja siis on meil nõnda öelda turvalisest eh, riikidest eh, nõnda öelda halvad põgenikud ja siis ebaturvalistest eh, riikidest nõnda öelda head põgenikud. kuigi neid asju tuleks vaadata siiski täpsemalt. kui me räägime ka finantseerimisest, aga siis, kui me räägime Frontexist, aga äh, ka rändefondi rahalistest vahenditest, siis äh, me peame vaatama, äh, mida me ikkagi nende rahadega finantseerime, rääkimata usaldusfondide vahenditest. kui me räägime kaheksast miljonist, mille ja kõnelejad katkestatakse aga kõneleja jätkab, kui me räägime kaheksast miljonist, mida kavatsetakse inimeste, mida kavatsetakse rakendada inimeste merel päästmiseks, siis ka nende rahaliste vahendite konkreetne otstarve on ebaselge. nüüd andis koosoleku juhataja sõna järgmisele kolleegile, nimelt härra Voitile. aitäh, proua juhataja, jah Äh, toimuvad lakkamatud kõikvõimalikud kohtumised, äh, äh, ülemkogud, aga me ei näe ühtegi tulemust, ühtegi käegakatsutavat tulemust. Te rääkisite inimkaubitseja marsruutidest, kus kavatsetakse olukorda paremini kontrollida, kus sellest, et põgenikud, varjupaiga taotlejad peavad laskma ennast vastuvõtukeskustes registreerima, kuidas nad sellest teada saavad, kas me, kas te kavatsete lendlehti jagada nendel rändemarsruutidel keset kõiki neid inimkaubitsejaid või eh, kas oleks võib-olla ehk lihtsam sellest loobuda ja need inimkaubitsejad eh, kinni võtta või kas üldse on teada, millised need täpsed eh, rändemuud, rändemarsruudid on kui me räägime nii vähestest äh, äh, ümberpaigutatustest, siis äh, miks need numbrid on nii väiksed, kui me räägime sellest, et kuni käesoleva aasta oktoobrini on saabunud Euroopasse enam kui sada seitsesada viiskümmend tuhat, sakslased väidavad, et neid on kaheksasada tuhat ja kui me Rootsi saabunud kokku liidame, siis on ju see number juba ammu üle miljoni millised on siis tegelikult need arvud tegelikult, kui suur on nende hulk, kes ei ole ennast üldse registreerinud ja loomuldasa jääb ka küsimus, mis saab tegelikult neist, kes ennast registreerida ei lase, kuidas te kavatsete inimestele selgeks teha, et nad peavad ennast registreerima, kuidas nad peavad sellest aru saama ja mis saab neist, kes ennast registreerida ei lase aitäh. nüüd antakse kõne, sõna kolleeg Siganiga, enne veel on kolleeg Jotoval küsimus. eile otsustati luua sada tuhandet kohta ähm, pagulaste laagris Kreekas aga mis saab ülejäänud viiekümnest tuhandest? kahjuks teil on äh, proua Sigan ainult kümme minutit vastuste esitamiseks kõigile nende küsimustele. suur tänu, minu jaoks on oluline ja lisaväärtus tekib ka seoses teie märkuste ärakuulamisega, kuid me peame ilmselt kavandama täiendavaid kohtumisi nende küsimuste põhjalikumaks aruteluks, kui ma pean nüüd vastama kümne minuti jooksul. ma äh, palun äh, anda võimalust ka meie kolleegidele sõna anda, kes on kohapeal olnud ja kellel on olulist infot teie jaoks. Äh, vastab tõele, et hetk on raske, sellega on seotud Euroopa Liidu usaldusväärsus, kuid see on ka üks hullemaid kriise, mida me oleme kogenud ja kõik on sellest teadlikud see asjaolu, et siseministrid, valitsusjuhid ja riigipead kohtuvad nii tihti, äh, näitab, kui tähtis see on see aitab meil edastada kõikidele olulisi poliitilisi sõnumeid. ja selleks on meil on vaja väga head arusaama olukorrast ja see on ka meie eesmärk, et teada, mis tegelikult toimub, nagu ka teie ütlesite, on nii palju andmeid, statistilisi andmeid, mis meile laekuvad. me püüame need koondada ja esitada niimoodi, et nad annavad põhjaliku ülevaate olukorrast reaalajast ja annab meile võimalusi reageerida reaal, reaalajas. ja teiseks, kõik need poliitilised otsused, mis on vastu võetud, annavad meile volitused tegutsemiseks koha peal ja see koha peal tegutsemine on kõige oluline, äh, millega me tegeleme. see ei ole sugugi lihtne töö ja olukord on väga keeruline sest äh, nende kriisi põhjused on osaliselt sisemised, osaliselt välimised ja nende põhjuste kumulatsioon provotseeriski selle olukorra. mida me püüame teha? ära kasutada need poliitilised suunised, mis meile antakse, et eh, edendada meie tööd koha peal ja ette näha ka järgmisi võimalikke sammusid ja seda selle suure rändetegevuskava raames, kuna me tegutseme kriisiolukorras, äh, tegutseme esmase vastuvõtukeskustest, ümberpaigutamistega, kuid samas ei tohi unustada ka teisi tegevuskava äh, põhimeetmeid, seaduslikke vahendeid äh, seadusliku rände jaoks, nagu mainiti siin Dublini määrust, me peame töötama Dublini süsteemi kallal, et täiendada meie ühist varjupaigasüsteemi ja suurendada koostööd kolmandate riikidega. kui ma neid kordan, siis tundub, et ma kordan ühte sama asja, kuid tegelikkuses meie eh, töö sisu nendes valdkondades on väga konkreetne ja palju kvaliteetsem kui varem. ja seda on oluline mõista. see annab meile kõigile võimalusele ka äh, õigesti tegutseda selles olukorda. kui me räägime tagasisaatmistest ja olukorrast, sellele ma ei keskendu oma sissejuhatavas äh,, tagasisaatmise direktiivi tuleb äh, kohaldada ja te teate, et me oleme tarvitusele võtnud rikkumismenetluse meetmeid ja süvendatud koostööd liikmesriikidega, et neid meetmeid koha peal ka täidetatakse äh,. tagasisaatmise tegevuskava on käivitunud ja äh, peab oluliselt mõjutama ka tagasaatmise arvukust. on õige, et see on tihedalt seotud ka tagasivõtulepingutega ja koostöölepingutega nende riikidega, selleks et äh, stimuleerida vabatahtlikku tagasipöördumist ja selle korraldamist liikmesriikides äh, ja see toimub juba, me oleme käivitanud väga jõulised dialoogid kolmandate riikidega ja seda mainitakse ka äh, eile toimunud siseministrite äh, nõukogu järeldustes. meil äh, väga heaks vahendiks ka meie dialoogis kolmandate riikidega kõrgetasemelised kohtumised Afganistan, Maroko, Tuneesia, Pakistan, Türgiga ja see aitab meil tugevdada ka tagasivõttu ja tagasisaatmise aspekte ja saavutada paremaid tulemusi nendes valdkondades. ja kõik see tegevus on tihedalt seotud ka tagasivõtulepingutega. kui ma räägin rahalistest vahenditest, siis saan ainult üle korrata, et me ei tea, see ei tähenda, et me ei tea, kuhu, kus raha kulutatakse riiklikud programmid on need, mis täpsustavad, kus liikmesriikides rahalisi vahendeid kasutatakse ja seda on juba aastate peale ette planeeritud äh, hädareserv on oluline hädaolukordade tegelemisel, kui te mainisite Aafrika sihtfondi ja seda, kuidas kaasada liikmesriike osalemiseks selles fondis, siis liikmesriigid, kui nad näevad, kuidas on võimalik ellu viia konkreetseid projekte Aafrika partneritega, hakkavad huvi tundma selle vastu, äh, et investeerida rahalisi vahendeid sellesse fondi, sest see aitab lahendada teatud olukordi ka nende riikides. ja ma usun, et see loomulikult peaks ergutama ka liikmesriikide huvi panustada sellesse fondi üks lugupeetud äh, parlamendiliige ütles, et teies olevates dokumentides on vananenud andmed. see on neljateistkümnenda oktoobri teatis, kuid äh, andmed muutuvad iga päev. oma sissejuhatavas sõnavõtus ma ütlesin, kui ma peaksin teile praegu andma ülevaate ümberpaigutamiste kohta, siis ma ütlesin, sada viis inimest Itaaliast on üle viidud Soome, Rootsi ja Hispaaniasse ja meil on konkreetsed arvandmed selle kohta ja Kreekast kolmkümmend inimest on ümber paigutatud Luksemburgi. Need on konkreetsed statistilised andmed ja selle kohta on ka statistilisi andmeid äh, äh, liikmesriikide ametnike osalemisest äh, ühenduse ametite töös. ümberpaigutamine. mõned teist võib-olla mäletavad, et natuke aega tagasi me püüdsime käivitada esimese pilootprojekti äh, Eurema Maltal. Äh, siis olid veel head ajad ja see kriis ei olnud nii terav ja te ilmselt mäletate meie kohtumistel ja kohtumistel EASO esindajatega, kui raske oli seda esimest katseprojekti ellu viia. mitte sellepärast, et liikmesriigid ei näidanud üles solidaarsust, vaid sellepärast, et nad puutusid kokku siit selle pilootprojekti elluviimisel praktilisi probleeme. sest oli inimesi, ka siis, kui juba kriis tugevnes, ei soo-, ei soovinud minna teatud riikidesse, seega see ümberpaigutamise kontseptsiooni elluviimine oli üsna raske kuid see on kõik põhjustatud kriisist, kuid meie jõupingutuste koondamine, solidaarsuse suurendamine koos meie poliitiliste suunistega ja aktiivsema tegevusega koha peal Äh, aitas kaasa ümberpaigutuste toimumisele. ja see on konkreetne tulemus ja selles esimeses etapis, selles algetapis äh, me ei oodanudki, et äh, seda meedet hakatakse täie mahus rakendama. me saime oma kogemused nendel esimestel päevadel, oli oluline selle kogemuse põhjal edaspidisi meetmeid paremini rakendada. ja kuna ma ei saa vastata teistele küsimustele, siis ma siiski tahaksin anda viieks minutiks võimaluse äh, kolleegil, äh, meie äh, õigusosakonna kolleegi esindajale, kes käis Kreekas, kellel on vahetu kogemus Kreeka käimisest, äh, kui luudi esimesed esmase vastuvõtukeskused Kreekas Eh, kes võib-olla eh, oma vastustest eh, reageerib ka mõningate teie küsimustele ja see on ka vahetu mulje inimeselt, kes on käinud kohapeal. ma vabandan, proua Spinelli, me kõigepealt kuulame ära peadirektori esindaja. suur tänu Äh, proua esindaja, minu nimi on Dmitri Takas, ma olen Home peadirektoraadis õigusosakonna juhataja ja mind saatis komisjon Kreekasse, et abistada Kreeka ametivõimudel esmate vastuvõtukeskuste loomisel ja esimeste ümberpaigutamiste kavade elluviimisel. ma annan teile natuke infot Kreeka kohta, kahjuks ma ei saa rääkida Itaalias, sest teine saadik saadi Itaaliasse. on teatud võrreldavaid momente, samas on ka palju erisusi. üks suur erinevus Kreeka puhul, nagu proua proua Spinelli ütles, sest Kreekal on rasked finantsprobleemid, tõsised rahavooprobleemid, Kreeka ei saa eraldada rahasid kiireloomuliste vajaduste rahuldamiseks ja seetõttu pidi komisjon sekkuma sellega kaasnesid teatud raskused, tegemist on jagatud vastutusega ja Kreeka äh, kulus väga palju äh, vastata rakendus äh, struktuuride loomiseks, nende rahaliste vahendite vastuvõtmiseks, nüüd kui need struktuurid on loodud, rahad on eraldatud, me oleme teinud juba avansilisi makseid äh, ühisele pangakontole, äh, mis on komisjoni ja äh, Kreeka valitsuse nimel kolmkümmend kolm miljonit ootab selle pangakontol, et kreeklased saaksid hakata seda kasutama niipea kui võimalik. üks suuremaid probleeme on see senini olnud, tundub, et see lahendatakse teatud hilinemisega nüüd esmaste vastuvõtukeskuste toimimisest ma olen neid külastanud korduvalt. ei tohi unustada, kui me räägime nendest keskustest, et nendel on kaks põhifunktsiooni. esiteks registreerimine, see tähendab eh, sisserändajate isikute tuvastamine, nende sõrje, sõrmejälgede võtmine, kui need kolmandad riikide isikud saabuvad nendesse ähm, saartele ja teiseks on majutamine. hetkeolukord Kreekas on selline, et üks esmase vastuvõttekeskus Lesbose saarel on peaaegu valmis ja teine keskus on Kreeka-Türgi pii-, eh, merepiiril, mida luuakse ja tähtaeg valitsuse poolt on antud novembri lõpus. üldiselt Kreekas registreerimine toimub hästi äh, puudusi on korraliku majutuse võimaluste loomisega. miks registreerimine äh, toimib hästi ja seda geograafilistel põhjustel? ükski kolmandas riigis saabuja saarele ei saa lahkuda sellelt saarelt, et minna kuhugi mujale paadiga või laevaga, kuni ta ei ole registreeritud. Frontex ja Kreeka rannavalve äh, hoiab silma peal ja kontrollib äh, seda, mis toimub nende sisserändajate transportimisel saarelt äh, mandrile ma tänan teid, meil on ette nähtud ka nende esmaste vastuvõtukeskuste teemaline erikohtumine libekomisjonis, seega me sellele teemale täna eriti palju aega ei pühenda. suur tänu teie osavõtu eest. niisiis, kallid kolleegid, läheme nüüd meie päevakorra seitsmenda päevakorrapunkti juurde, mis puudutab äh, Šveitsi Konföderatsiooni Euroopa varjupaiga küsimuste tugevameti osalemist äh, üksikasju käsitlevat lepingut. me oleme juba mõnda aega selle küsimusega tegelenud eelmise aasta kümnenda novembri libe komisjoni kohtumisel toimus viimane mõttevahetus selles küsimuses ja proua Metsal on nüüd meiega liitunud ja ma annaksin nüüd temale sõna tutvustamaks seda raportit tänan, äh, proua juhataja, jah, seal on oluline roll Euroopa Liidu varjupaigapoliitika elluviimisel ja sel põhjusel ma leian, me peaksime jätkuvalt tugevdama seda agentuuri, et see suudaks saavutada seatud eesmärgid. EAS äh, määruse artikkel nelikümmend üheksa näeb ette, et tuleb ette näha meetmeid Islandi, Norra, Šveitsi ja Liechtensteini osalemiseks Euroopa varjupaigaküsimuste tugiameti töös. Nende riikide osalemine laiendab EASA tegevuse mõõtmeid ja seda ka andmete kogumise valdkonnas. Euroopa Parlament andis juba rohelise tuule Norra ja Liechtensteiniga lepingu sõlmimiseks. meie komisjon on hääletanud ka juba Islandi küsimuses ja see leping tuleb allkirjastada enne, kui see esitatakse täiskogule. Äh, libe komisjon on edasi lükanud Šveitsiga seotud äh, hääletuse seoses äh, Šveitsis eelmisel aastal toimunud rahvahääletusega. Šveits on assotsieerunud Dublini süsteemi kaudu ja osaleb täiel määral selles süsteemis ja see leping Šveitsi ja Euroopa Liidu vahel äh, laiendab EASO tegevust. Šveits on nõustunud vabatahtlikult osalema Euroopa Liidu programmides. isikute edasisaatmisel teistesse riikidesse. seega Šveits on üles näidanud oma nõusolekut eh, ümberpaigutamiseks täiendavalt ka viissada üheksateist inimest. ja seda arvestades ka viimaste aastate rändevoogusid, mis erinevad oluliselt eelmistes aastate voogudest seoses pagulaskriisiga, mis praegu toimub. seni on Šveits osalenud selles mitteametlikult kuid on siiski abistanud Itaaliat ja kõik need valdkonnad, mis ei ole seaduslikult hõlmatud, vajavad äh, vormilist lähenemist selleks, et tugevdada koostööd Šveitsiga ja võimaldada Šveitsil osaleda ka nendes kriitilistes tegevustes, et paremini harmoneerida Euroopa varjupaigasüsteemi. minu soovitus on toetada seda projekti ja ma loodan, et er-, fraktsioonid ja meie kolleegid komisjonis kiidavad selle heaks ja ootan huviga nende märkusi ja tähelepanekuid, enne kui ma esitan omapoolsed äh, järeldused sellele mõttevahetusele. aitäh ja variraportöör äh, Silvi Kion, palun. aitäh. me siis ähm, mõistame, et äh, Roberto tegi ettepaneku, et arutelu jätkata ja jõu-, viia see mm, teema nüüd lõppfaasi. siin on tegu siis sellega, kuidas ähm, Šveits varjupaiga tugiameti tegevuses osaleb, see ei ole alati lihtne olnud ja üheksandal veebruaril kaks tuhat neliteist toimus ka sündmuseid, mis tekitas mõningaid konflikte. üheksas äh, veebruar ja vastav referendum, seda te juba mainisite, samuti Euroopa Liidu äh, ja äh, Šveitsi vahelised äh, suhted olid siin kõnel. tegu on endiselt veel isikute vaba liikumisega, kus on ka teatavaid ähm, tõkkeid tekkinud ja sajad tuhanded äh, šveitslased on ka ähm, omapoolse algatuse allkirjastanud selleks, et sellest ähm, ummikust välja saada, mis on tekkinud praegu Šveitsi ja Euroopa Liidu vahel ja me näeme, et ähm, sellist juriidilist äh, selgust endiselt veel olemas ei ole, ka peale referendumit. aga praktilist lähenemist peaks siiski toetama, sellepärast et proua Metsola ütles, et äh, Šveits on ka valmis ähm, ümberpaigutamise, ümberasustamise äh, mehhanismis osalema ja Šveits juba ka osaleb tugiameti tegevustes ja kuna praegu sellist ametlikku raamistikku ei ole, siis see loomulikult ka takistab äh, Šveitsi osalemist, äh, eriti praeguse pagulaskriisi kontekstis. aga see ei tähenda seda, et äh, me anname Šveitsile kõik võimalused, me peame siiski olema ettevaatlikud, tähelepanelikud ja arvestama ka, millised, millised mõjud on sellel otsusel ja kas see on ka kooskõlas Euroopa Liidu väärtustega. aitäh, proua Veržea, aitäh ja mina sooviksin tegelikult äh, samas suunas minna kui proua Guillaume, et tegelikult see mind natukene üllatas, et see teema on jällegi meie päevakorda pandud. vari äh, raportöörilt oleks muidugi olnud hea veel rohkem infot saada, aga äh, hea küll me võtame selle mm, punkti teatavaks, me teame, et mm, oodati ära ka referendumi toimumine ja ma olen nõus nende mm, kõhklustega, et Šveits on Schengenis osaleja ja ta osaleb ka ümberasustamise ümberpaigutamise mehhanismis ja kuigi referendumi osas praegu veel mõjuhinnangut või järeldusi tehtud ei ole, siis ikkagi on tekkinud mulje, et Šveits tegelikult valib selle, mis talle parem, kõige rohkem meeldib. pragmaatilisest vaatevinklist võib öelda, et varjupaiga küsimuste osas ja ka teiste küsimuste osas me sooviksime siiski rohkem infot saada selle kohta, mida Šveitsi ametiasutused tõesti soovivad ja millised on mõjud sellel referendumil kogu olukorrale. kolleeg Kirkhoop, palun aitäh, ähm, esimees. ma arvan, et me ei peaks ainult kritiseerima šveitslasi siinkohal, sest äh, me teame, et Šveits on ähm, paljude Euroopa Liidu ähm, määruste sätetega nõustunud ja, ja osaleb äh, nende jõustumises, jõustamises ning tegu on rea positiivsete äh, küsimustega ja Šveits on olnud ka äärmiselt ähm, suureks abiks olnud paljudes küsimustes paljude aastate jooksul, nii et mina neid ei kritiseeriks. aga kui lubate, siis ma olen täiesti nõus äh, proua Metsala märkustega, nimelt selles osas, mis puudutab koostöö, koostöö on väga tähtis ja mm, tähtis ka selles osas, kuidas Šveits osaleb äh, varjupaiga tugiameti töös, äh, sellepärast EASO on minu meelest üks nendest äh, ametitest, mis mõistlikult, päris mõistlikult positiivselt tegutseb praeguse kriisi kont-, kriisi kontekstis. ja Šveits osaleb ka Dublini määruse rakendamises ja äh, ja loomulikult selle määruse mm, tõhus rakendamine on meie kõigi huvides, nii et minu meelest on tegu väga positiivse mm, arenguga ja minu fraktsioon täiesti toetab seda mm, positiivset lähenemist Šveitsi suunal. aitäh, proua Vikström, palun. mul on ka. aitäh. ma arvan, et see on esimene kord, kui ma sel aastal rootsi keelt räägin, aga paistab, et äh, olukord minu koduriigis on selline, et ikkagi peab kasutama tõesti oma keelt. mis puudutab nüüd koostööd äh, Šveitsiga ja Šveitsi osalemist äh, selles programmis, siis see on osa koostööst Euroopa Liiduga ja me peame ka positiivselt hindama seda, et äh, Šveits võib ka omalt poolt varjupaiga tugiameti tegevust toetada ja siinkohal ma toetan täielikult ka proua Metsalat tema äh, tegevuses, nii et koostöö on alati positiivne ja koostöö lihtsustamine kriitilistel aegadel on äh, loomulikult meie kõige, kõigi huvides. ja Euroopa Liidu poolelt me peaksime tegelikult olema väga positiivselt äh, meelestatud selles osas, et Šveits ka nende tegevustega liitub äh, ja, ja et äh, nad soovivad abistada ka Malta äh, sisserändeametit, nii et koostöö on positiivne, me soovime tõhustada ja laiendada koostööd rändeküsimustes oma fraktsiooni poolt ja see, mida me Euroopas näeme, on see, et koostöö tegelikult laguneb ja seetõttu on väga positiivne, et üks riik soovib ka oma positiivset panust anda. aitäh! aitäh, proua Vikström! Äh, raportöör soovib ka sõna, aga palun, proua Metsal, väga lühidalt. aitäh! ma sooviksin äh, tänada kõiki, kes sõna võtsid ja ma sooviksin tänada ka variraportööre, kes minuga koostööd tegid. me tegime koostööd ka eelmise ametiperioodi ajal, nii et soovin teid tänada ka kannatuse ülesnäitamisest. ja sooviksin proua Bergeale öelda, et me oleme saatnud kõikidele variraportööridele ka meie fraktsiooni seisukohad ja me oleme, me oleme lihtsalt oodanud äh, vastust nendelt. aga ma võtan teatavaks äh, ka selle, et soovitakse veelgi suuremat koostööd raportööri, variraportööride vahel. aitäh, järgmine küsimus puudutab äh, siis ähm, kriminaalmenetlust ja, ja osalemist menetlustes tegu on siis direktiivi aruteluga, mis puudutab ähm, kriminaalmenetlust ja koostööd. see on üks ähm, kõige värskemaid äh, vastavaid õigusakti eelnõuseid Euroopa Liidu tasandil, see puudutab äh, siis äh, tõendeid, õigust tunnistusi mitte anda ja nii edasi on toimunud viis äh, trialoogi. viimane toimus kahekümne seitsmendal oktoobril, seal jõuti ka kokkuleppele äh, Koreperga äh, toetas siis seda kokkulepet neljandal novembril ja kõigepealt annaksin sõna proua Kriisbekile kes on raportööriks selles küsimuses ja temaga räägib meile, milline on läbirääkimiste viimane seis ja ma sooviksin õnnitleda teda ja variraportööre väga hea tehtud töös. proua Kristek, palun. aitäh, proua juhataja. mul on väga hea meel, et ma saan teile siin aru anda, me oleme jõudnud kõige viimastes küsimustes kokkuleppele, see puudutas ka Euroopa süütuse presumptsiooni direktiivi, selle kokkuleppele jõudsime kolmepoolses dialoogis nõukogu ja eh, parlamendi ja komisjoniga. mul on väga hea meel, et me selleni jõudsime. Eh, mis puudutas äh, triloogi kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, siis seejärel avaldas äh, komisjon oma ettepaneku karistusmenetluse rakendamise ja seejärel äh, süütuse presumptsiooni kohta. meie komisjon avaldas ka oma arvamuse kolmepoolsed läbirääkimised hakkasid väga kiiresti, esimesed olid äh, juulis veel Läti eesistumise ajal, siis Luksemburgi eesistumise ajal ja selles asjas me oleme jõudnud suhteliselt kiiresti edasi. Mm, muuhulgas, mis puudutas süütuse presumptsiooni, selle direktiivi kehtivusala, aga ka äh, süü tõendamise küsimusi Äh, loomulikult äh, ka seda, mis puudutas äh, Indubio Proreo küsimusi. kindlasti oli mitmeid ebakõlasid, mis puudutas süü tõendamise küsimusi, informatsiooni kogumist, tõen-, tunnistuste andmisest keeldumist, Äh, ja nii edasi. septembris järgnes järjekordne kolmepoolne istung, äh, siis äh, selle kohtumise läbiviimise eest tänan ka proua juhataja isiklikku abi. sellest siis ma tegin meiepoolse viimase ettepaneku selleks, et jõuda kokkuleppele ja ummikteelt välja pääseda me eh, ühe esimese punktina suutsime kokku leppida eh, süütõendite tõendamise osas, eh, siis nendes küsimustes, mis puudutasid ülekuulatajate piinamist ja nii edasi. siis oli väga oluline punkt artiklis neli süü ja süü tõendamist ja selle kajastamist massiteabevahendites. me jõudsime kokkuleppele et artikkel kaks sõnastus vajab täpsustamist, mis puudutab süüdistatavate isikute kaitset, kuid direktiiv ei käsitle äh, juriidilisi isikuid, tegemist on äh, karistusõiguslike menetlustega äh, füüsiliste isikute suhtes siis avalik süü tõestamise puhul leidsime tõesti definitsiooni, mis kõiki osapooli rahuldas, sest oli oluline see võimalikult täpselt sõnastada. siis erilist tähelepanu pöörasime massiteabevahendites karistusõiguslike Eh, menetluste eh, valgustamisele. Eh, seda enam, et e-, erinevates liidu liikmesriikid kehtivad selles osas erinevad reeglid. me suutsime tagada seda, et kedagi ei saa avalikkuses süüdi mõista, enne kui kohus pole seda teinud süütuse presumptsioon on erakordselt oluline ja teda ei pea mitte ümber kuulata, kuulatama eh, käeraudades, kui tegelikult eh, tema süü ei ole tõendamist leidnud kohtumenetluse käigus. Eh, need olid, see oli artikli kaks kohta, nüüd artiklid kuus ja seitse, see puudutas süüdistatavate õigusi, me otsustasime selle kasuks, et e, vastavad asutustel peaks olema õigus omavahel teavet jagada, e, seda sõnastust oli vaja tõesti korrigeerida, sest selleks, et üldse nõukogu kokkuleppele jõuda Äh, sunnimeetmete osas suutsime ka väga täpselt äh, äh, selle paragrahvi sõnastada, et see oleks direktiivis võimalikult täpselt määratletud. ja samuti rõhutasime seda, et terve rida inim- ja kodanike õigusi peab olema selles dokumendid kajastatud ja meil õnnestus selles osas oma seisukohtid kajastada, samuti õnnestus meil selles osas Äh, maha võtta need punktid, millega me ei saanud kuidagi äh, nurgas äh, nõus olla, siis artikkel kaheksa punkt kolm, mis käsitles selja taga süüdimõistmist, siis oli oluline otsustada, mil määral selline süüdimõistmine ilma süüaluse ära kuulamata on võimalik siis punkt kümme kaks, mis käsitles siseriiklikke reegleid tõendite kogumisel, et arvestataks tingimata ka kaitsja õigusi olla nendest tõenditest informeeritud, siis mitmete põhjenduspunktide kaudu suutsime esmakordselt Euroopa õigusaktis sõnastada need seisukohad, mis puudutavad inimõigusi see oli üks punkt, punkt üksteist A, siin õnnestus meil ka saavutada äh, selle äh, punktis äh, täiustamine selleks, et sõnastataks selle sätte jõustamine komisjoni poolt ettevalmistatavas dokumendis. ma olen küll rääkinud kiiremini ja ületanud oma kõneaja, kuid ma tahaksin rõhutada, et me oleme vastu võetud dokumendiga sellega, Äh, kuhu me jõudsime rahul. eeskätt oli meie jaoks süütuse presumptsiooni kui õigusliku põhimõtte äh, äh, sisseviimise üle kõik nüüd tulevases üleeuroopalises õigusaktis. lammuti oli vaja kinnit-, kinnitust Eh, teekaardile, kuidas toimub süüaluse süü tõendamine kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis. ma tahaksin tänada kõiki variraportööre, kellega tihedas koostöös eh, suutsime eh, sellise tulemuseni jõuda, taguti tahaksin tänada nõukogu eesistujariiki Lätit ja nüüd siis praegust eesistujariiki Luksemburgi ma tänan kõiki otsustavuse, veenmisjõu ja jõupingutuste eest ja mul on väga hea meel, et me suutsime meid huvitanud punktid eh, selles dokumendis sõnastada. palun vabandage, et ma rääkisin kauem kui minu kõneaeg. ja nüüd saab sõna kolleeg Keller ja kolleeg Lopez Aguilar. ja palun pidage oma kõneajast kinni aitäh, ma sooviksin äh, õnnitleda proua Kriisbecki ja äh, te teate, et meil on olnud tõesti väga järjekindel, väga entusiastlik äh, raportöör, ta on tõesti väga keeruliste läbirääkimiste käigus väga häid tulemusi saavutatud, tulemuseks on väga õiglane tasakaalustatud tekst ja parlamendi kõige olulisemad seisukohad on kajastatud ja see tõesti rõhutab veel kui süüdi, süütuse presumptsiooni põhimõtet ja arvestab ka menetluse, menetluste õiguspärasusega. tegu on tõesti hea tekstiga ja seda eelkõige tänu sellele, et meil oli suurepärane raportöör. härra Lopes Aguilar, palun. aitäh, proua esimees. ka mina sooviksin kolleeg Kriisbecki õnnitleda tehtud töö puhul ma väga tähelepanelikult kuulasin tema selgitusi ja see puudutas eelkõige just detaile, eriti ähm, artikleid, mis käsitlesid äh, selja taga süüdimõistmist. ma sooviksingi teada, et milline on selle vastava kompromissi sisu, milleni triloogide käigus jõuti sest me teame, et liikmesriikide seisukohad tagaselja süüdimõistmiste puhul on väga erinevad. ma küll kuulsin antud selgitusi, aga artikkel viis on siis äh, kõige olulisem artikkel sinu siia. mina sooviksingi teada, milline on selle kompromissi sisu, mis saavutati artikli viis osas. aitäh, härra Aguilar. järgmised äh, punktid, päevakorrapunktid käsitletakse koos petitsioonide komisjoniga. kas äh, käsitleme seda praegu või hiljem, kuidas te soovite, proua esimees, ütleb proua Kriisbek. hästi, siis väga lühidalt, palun. Merci euh, donc euh, merci à, à King Agal et aux collègues euh, donc de leur euh... Rapidement, puisqu'il faut aller à toute, à toute vitesse, euh, mon cher collègue, vous voulez une réponse tänan, tänan kolleege ka äh, nende välja öeldud seisukohtade eest äh,. jah, kui me räägime selja taga sündimõistmist, siis see puudutab artiklit äh, kaheksa äh, see on väga keeruline artikkel, selle sõnastamine oli väga keerukas, kui vaadata nõukogu seisukohta, siis on meie tulemus see, et et eh, me suutsime saavutada seda, et selja taga otsuse langetamine on võimalik ainult juhul, kui isikut on teavitatud eh, kohtuotsuse eh, sisust ja millised on rakendatavad meetmed ja mis siis tõepoolest võimaldab selle selja taga kohtuotsuse ellurakendamist, sest on arvukaid juhtumeid, kus äh, äh, tagaotsitavad isik on organiseerinud oma põgenemise ja nüüd on väga oluline, et liikmesriike teavitatakse selles osas langetatud otsusest, äh, sõltumata sellest, kas see isik on antud hetkel selle liigi, liikmesriigi territooriumil või mitte me püüdsime leida äh, selja taga langetamise otsuse äh, jõustamise ka siis, kui isik oli organiseerinud enda põgenemise ühelt poolt ja teisalt äh, nende selja taga kohtu süüdi